Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's foreign affairs. ja härrad, tere tulemast tänasele välisasjade komisjoni koosolekule. kaheksa minutit oleme juba üle aja läinud, nii et alustagem kähku päevakorra kinnitamine, punkt number üks, kui kommentaare pole, siis päevakord on kinnitatud. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. minul neid ei ole. päevakorrapunkt number kolm, koosolekute protokollide kinnitamine kuusteist mai kaks tuhat kaheksateist, kui kommentaare teil ei ole eh, ja neid ei edastata selle koosoleku lõpuni, siis on ka protokoll kinnitatud. ja nüüd päevakorrapunkt number neli. tervitan siin eh, Karin Knaislit, Austria välisministrit, kellega me ka koos lõunatasime Austria juhib Euroopa Liidu eesistumist kolmandat korda. eelmine kord olid eesistumised üheksakümne kaheksandal ja kahe tuhande kuuendal aastal. tere tulemast, Aleks Maš, Aleksander Mašik äh, on teda saatmas Välisministeeriumist ja suursaadik Nikolas Mašik, kas jääb hiljaks või on ka kohal? on ka kohal uh,. Yeah, in my speaking notes it's a minu jutupunktides on kirjas, et te võite hiljaks jääda, ma ei tea, kes selle siia siis kokku kirjutas. proua Knäsl, meil on äh, traditsioon, et eesistumise alguses äh, välisasjade komisjonis äh, kutsume ka eesistujariigi välisministri siia, teie Bulgaaria kolleeg oli siin pool aastat tagasi ja jällegi, Euroopas on väga tähtsad ajad ja Euroopa Liit peab tõesti reformima ennast ja tegema otsuseid ühise tuleviku kohta. ja samamoodi on meil vaja mõelda ka reeglitel põhineva multilateraalse süsteemi peale ja te, ma annangi kõigepealt teile sõna selleks, et te saaksite Austria eesistumise prioriteete esitleda ja mulle öeldi, et meil ei ole tõlget hollandi keelde täna. aga ma ei näe siin ka Hollandi või äh, Flandre kolleege, nii et pole hullu. ja tere tulemast uuesti ning teil on sõna, proua minister. Mr Chair, thank you very much, uh, David. aitäh, David McAllister, lugupeetud daamid ja härrad Again, uh, I had a, about a year ago I tried... tere tulemast äh,! olen jällegi siin teie ees, mul on väga hea meel siin olla ja kõigepealt tahan teid tervitada, tunnen siin mõningaid äh, nägusid nagu härra Pitela ja Eugen Freund, kellega ma olen varasemalt kohtunud. nii et saame siis uuesti kokku Um, I may uh, also express my warm ma tahaksin tänada ka tõlke, ütleb proua välisminister, kes muudavad meie kommunikatsiooni lihtsamaks ja ütlen kohe alguses, et ma räägin nii prantsuse, inglise kui ka saksa keeles selleks, et äh, siin teatud keeli kasutada, aga te võite siis äh, kasutada meie lingua francat inglise keelt või ma üritan siis ka vastata hispaania keeles või itaalia keeles. ja ma olen väga tänulik oma kolleegidele, kes minu kõne ette valmistasid, nii et ma alustaksin prantsuse keeles, ütleb kõneleja. Monsieur le Président, Ehm, lugupeetud äh, esimees, armas David, äh, lugupeetud komisjoni liikmed. Äh, see on minu jaoks suur au ja väga meeldiv võimalus olla siin Austria välisministrina ja Euroopa Liidu eesistujariigi esindajana. lubage mul palun kõigepealt kinnitada, et ma, minu jaoks on Euroopa Parlament väga oluline institutsioon ja et Euroopa Parlament mängib väga olulist rolli õigusloomemenetluses, aga ka Euroopa institutsioonina, mis äh, teostab järelevalvet äh, jõudude lahususe üle, sest äh, see on jõudude, võimude lahusus, et, et kohtuvõim, seadusandlik ja täidesaatev võim on lahku löödud, on see, see põhimõte on Euroopa riikide aluseks ja see võimude lahususe põhimõte on meie äh, mandri muutnud selliseks, nagu see on. ja nüüd äh, jätkan endiselt Molieri keeles ja tut-, tunnud, tuletan meelde Charles de Montesquieu põhimõtet, äh, kes tuhande seitsmesaja neljakümne kaheksandal aastal oma teoses õi-, seaduse vaim kirjutas, et kui ei ole, et võimud peavad olema lahutatud. Montesquieu on üks äh, minu lemmikfilosoofidest ja väga oluline on meile meelde tuletada neid põhimõtteid, millest kirjutas Montesquieu ajal, mis ei olegi nii kaugeks jäänud veel, et äh, oluline on võimude lahususe põhimõtet äh, silmas pidada, pidada, minu jaoks on ka väga oluline äh, Äh, minu ametiaja algusest peale see, et äh, oleks tagatud korralik järelevalve äh, nii siseriiklikus plaanis kui Euroopa tasandil, mida teostate teie. ja jätkan endiselt Montesquieu'ga. kõik oleks kadunud, kui sama inimene või sama kehand teostaks sama võimu võimu teha seo-, seadusi, teostada avalikku võimu ja mõista õigust ja nüüd lähen edasi inglise keelega, hoiatab kõneleja. Lissaboni äh, äh lepingu ette nähtud äh, korras on see ainus kord, kus ma olen selle äh, komisjoni ees ja pakun teile välja, et meil võib olla mitteametlik dialoog järgnevate kuude jooksul selleks, et jätkata või süvendada meie dialoogi. nii et palun pidage seda Austria külalislahkuse äh, äh, sümboliks. nii et äh, kutsun teid Austria välisministeeriumisse ja kui te kutsute, tulete Viini mingil, mingil hetkel, siis olete teretulnud minuga koos lõunat sööma. Austria jaoks on tegemist esimese eesistumise ajaga pärast Lissaboni lepingu kehtima hakkamist ja see tähendab seda, et äh, mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat, usaldame me äh, kõr-, kõrget esindajat proua Mogherinit, et tema äh, juhib meid ja tagab koos meie kõigiga sidusa Euroopa Liidu välistegevuse. meie Austria valitsus toetame täiel määral kõrge esindaja jõupingutusi ja ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada Fredericat ja tema meeskonda suurepärase töö eest, mida nad on teinud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ähm.. mina ise ja Federica Mogherini mm, äh, tõesti mm, leidsime kohe väga hea sideme, sellepärast et me mõlemad oleme põhimõtteliselt äh, mm, ühise poliitilise jõu esindajad. ja enne meie eesistumise aega oleme alustanud äh, viljakat koostööd äh, välisteenistusega ja jätkame seda koostööd meie eesistumise aja jooksul ja selleks, et, äh, et koormat jagada, kuna meil on kõigil ju erinevad valdkonnad, kus me oleme kompetentsed meie ministeeriumides ja institutsioonides äh, saame me üksteist aidata, saame üksteise jõupingutusi äh, täiustada, mõned on mingites valdkondades kompetentsemad kui teised. mina esindan kõrget esindajat, kui vaja ja ma püüdlen selle poole, et teha temaga käsikäes tööd selleks, et meie välistegevus, välisesindatus oleks sidus. eelkõige Austria jätkuvalt toetab proua Mögerini jõupingutusi selleks, et rakendada ellu Euroopa Liidu üldist üleilmset strateegiat meie eesistumise ajal võtab äh, Austria üle äh, eesistumise Eestilt ja Bulgaarialt, äh, kuna meie eesmärgiks on lõpule viia nii-öelda trio eesistumine. nagu leit-, leppisime kokku kaheksateistkümne kuu, kuises programmis, kus keskenduti järgnevatele teemadele. esiteks, tööhõiveliit. ma ei kasuta siin sõna töökoht, sest töökohad on, tähendavad midagi muud kui äh, Ähm, kui tööhõive, et tööd tehakse selleks, et ellu jääda. meil on probleem selles, et noored inimesed ei leia nende haridusele vastavat äh, töökohta, nii et minu jaoks on tegemist äh, tööhõive, majanduskasvu, konkurentsiliiduga. teiseks äh, Euroopa Liit, mis kaitseb ja võimestab kõiki oma kodanikke, millel on eda-, ettevaatav kliimapoliitika ning äh, õigluse ja vabaduse liit ning neljandaks Euroopa Liit tugeva välisjõuna, mis äh, tegutseb. Euroopa Liidu eesistuja peab tegelema äh, terve rea keerukate teemadega, mis seonduvad välis- ja julgeolekupoliitikaga sise- ja välisjulgeolek, välispiiride kaitse, ühise Euroopa varjupaigasüsteemi ümberkujundamine, Euroopa naabruspoliitika ning läbirääkimiste lõpetamine, mis puudutab eh, Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. ning nüüd jätkaksin nende teemadega, mis on meie päevakorras, paar sõna ka nendest asjadest. Austria eesistumise programmile motoks on Euroopa, mis kaitse, kaitseb Äh, kannab seda pealkirja selleks, et äh, näidata, et me püüdleme selle poole, et me võtaksime arvesse Euroopa kodanike muresid järgnevatel aastatel. Austria jõupingutused on suunatud sellele, et tugevdada Euroopa Liitu, äh, et Euroopa Liit oleks lähedasem kodanikele ja et taastatakse usaldus. me kõik oleme teadlikud, et me oleme kohati kasu- ka,, kaotanud kodanike, kodanike usalduse mõningates riikides. see tähendab seda, et kodanikud usaldaksid Euroopa Liidu võimekust tegutseda, usaldaksid Euroopa Liitu kui stabiliseerivat jõudu ja usaldusväärset jõudu maailmas. selleks Euroopa, Austria eesistuja panebki rõhu sellele, et Euroopa Liit peab olema liit, mis kaitseb ja räägiksin siin kolmest peamisest valdkonnast. esiteks julgeolek ja ränne. teiseks tehnoloogia kaudu meie konkurentsivõime säilitamine, robootika, tehisintellekt digitaliseerimine on valdkonnad, kus äh, me oleme kaotamas oma tehnoloogilist äh, eesrindlikku positsiooni, Hiina ja teised maailma piirkonnad äh, lähevad ette ning me kohati enam ei tunneta, et me peame selles valdkonnas tõesti väga pakiliselt tegutsema. ning kolmandaks, stabiilsus ja naabrus, naabruskond, muuhulgas see, et Euroopa Liitu ja Kagu-Euroopa ähm, Äh, Lääne-Balkani riikide vahel peab toimuma lähenemine, need inimesed, kes mind on, äh, minuga on kohtunud või kuulanud minu äh, intervjuusid, ma väldin äh, Lääne-Balkanist äh, äh rääkimist, räägin Kagu-Euroopas, minu jaoks Sara-, Sarajevo, Belgrad, Skopje on Euroopa linnad, et kes on külastanud Sara-, Sarajevo filharmooniat, kes on käinud Belgradi äh, riiklikus kunstigaleriis, teab, et tegemist on lahutamatu osaga Euroopast, see ei ole äh, osa mingist äh, mm, kunstlikust piirkonnast. ning mis puudutab rännet, tahaksin rõhutada, et vaja on teha tihedamat koostööd kolmandate riikidega selleks, et tagada tõhusat tagasipöördumispoliitikat rändedialoog tuleks äh, laiendada ähm, päritoluriikidesse ähm, e, erinevate partnerluslepingute äh, kaudu ning mis puudutab praegust äh, olukorda paljudes Saharast lõuna poole jäävates riikides ja demograafilisi arenguid, on vaja konsolideerida ausat partnerlust Aafrika mandriga kui tervikuna ja see peab võtma arvesse mõlema poole huvisid. ja minevikus see alati nii ei ole olnud, tihti on tegemist olnud ainult ühe poole huvide arvestamisega. Austria eesistuja kavatseb äh, panna rõhku humanitaarabile. selles kontekstis on väga oluline eh, kolmandate riikide tahe teha koostööd eh, nende eh, rändajate osas, kelle taotlused on tagasi lükatud ning me oleme näinud viimase kolmekümne aasta jooksul seda, et humanitaarabi osa on suurenenud arenguabi arengukoostöö arvelt, sellest räägin detailsemalt homme. oluline on anda abi nendele inimestele, kes vajavad äh, Äh, seda abi, aga äh, vaja on takistada neid, kes abi ei vaja, et nad äh, lahkumast Euroopa poole. riigi ja valitsusjuhid tegelevad nende küsimustega meie mitteametlikul tippkohtumisel Salzburgil septembris ja ja ka ülemkogul tegeldakse selle teemaga pärast lugupeetud äh, esimees, lugupeetud liikmed, mis puudutab äh, välis- ja julgeolekupoliitikat, siis me toetame kõrget esindajat Euroopa Liidu äh, tegevuskava elluviimisel ning meie prioriteedid on järgmised julgeoleku stabiilsuse edendamine naabruses, lähinaabruses, edendades Kagu-Euroopa, Euroopa väljavaateid ja reeglitele põhineva korra tagamine ning Euroopa Liidu ja Aasia suhete tihedamine, tihendamine välisministrina ning Euroopa ministrina panen rõhku Aasiale, sest viimane äh, raamat, mille ma avaldasin enne välisministriks hakkamist, äh, tähe-, äh, kandis pealkirja, et valdkonnavahetused, tähelepanu pöördumine Atlandi-üleselt suhtelt Aasia suhtele. väga oluliselt on strateegiline aspekt selle puhul, mitte ainult majanduslikud aspektid, ja tahaksin ka siin ära öelda seda, et ma täielikult mõistan seda, et on olemas teatav skeptilisus, aga meil viimastel kümnenditel olema märganud, jääb puudu tõelisest geopoliitilisest mõtlemisest vahel me liiga palju tegeleme oma igapäevase äh, poliitikaga, oma laba imetlemisega ja me peaksime siin äh, äh, mul on olnud võimalus äh, Prantsusmaal õppida, siis ma sain äh, Eh, aimu eh, sealsest mõtlemisest eh, ja me peame tõesti mõtlema laiemalt. detailid on loomulikult vajalikud, ma ei taha neid kõrvale heita, aga väga oluline on mõelda laiemale kontekstile ja nagu ma olen öelnud, Kagu-Euroopa võib olla ohus, ma ei ütle, et see tingimata nii läheb, aga seal võib tekkida teatav vaakum mida, mille siis teised äh, meeleldi täidavad, sest võib-olla on äh, nendega sõlmitavaid lepinguid lihtsam saavutada, hinnad on äh, paremad. ja rääkides Kagu-Euroopast, meie eesistumisaja eesmärk on julgustada meie partnereid Äh, nagu ka mm, Põhja-Makedoonia, endine, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik, äh, nende teel Euroopa liikmelisuse suunas me tahame kiiresti edendada läbirääkimisi Serbia ja Montenegroga ja toetada äh, kooskõlas eelmise nädala, kahekümne kuuenda juuni nõukogu järeldustega ettevalmistavaid tegevusi Põhja-Makedoonia ja Albaania liitumise protsessis ja lisaks sellele on meil ambitsioon, et me liiguks edasi nende teemadega, mis on olulised nii Euroopa Liidule kui sellele piirkonnale ning selleks me kavandame eh, koos meie Kagu-Euroopa partneritega eh, edasistel kohtumist, edasisi kohtumisi, mis eh, toimuvad Euroopa Liiduga. eelkõige kaks kandidaatriiki Kagu-Euroopas ja Türgi vabandust, ütleb kõneleja, kuus partnerit Kagu-Euroopas ja Türgi kutsutakse äh, töölõunale pärast äh, Euroopa välisministrite kohtumist äh, Kimnichi formaadis kahekümne esimesel augustil koos meie kolleegidega Euroopa Liidus selleks, et arutada ühist tegevuskava. lisaks sellele Austria teeb tihedat koostööd piirkonnaga teatavates spetsiifilistes küsimustes, nagu näiteks kahepoolsete konfliktide lahendamises eh, ja eh, kõik see vastab eh, Viini tippkohtumise mm, kokkulepitule kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ma tean, et me peame ootama ära mõningaid referendumid, aga ma tahaksin siin austust avaldada äh, läbirääkijate äh, kannatlikkusele ja mm, julgusele äh, põhjamakedoonlaste ja kreeklaste poolel, see ei olnud lihtne ja ma ei ole võib-olla mitte kunagi olnud hea diplomaat, sest äh, ma ei ole piisavalt kannatlik, aga ma tõesti avaldan austust nende julgusele, sest vaja on julgust selleks, et teha seda, mida nemad on ära teinud tõhus äh, mitmepoolsus. seda illustreeriksin ühe praeguse teemaga. Äh, Iraaniga sõlmitud tuumalepe. me kõik teame, milline on olnud, millised sündmused toimunud viimastel aastatel, et äh, maikuus USA tõmbus tagasi sellest leppest ja eelmisel nädalal oli kohtumine Viinis, kus paluti, et me päästaks selle leppe ja ma olen seda öelnud väga see, ausalt välja varemgi ja ütlen ka praegu, et see ei tähenda nüüd, siin ei ole mängus see, et me kaotame äh, desarmeerimise lepingu, vaid äh, oht on selles, et me kaotame usaldusväärsuse. ja kui me räägime tõhusast mitmepoolsusest ja reeglitele põhinevast, reeglitel põhinevast äh, rahvusvahelisest korrast, Äh, siis ähm, me teame, et rahvusvaheline õigus on ähm, kannatanud juba vähemalt alates Iraagi sõjast ja isegi varem, aga usaldusväärsus ei ole asi, mida oleks võimalik osta, vaid seda saab ainult ära teenida. ja see, mis praegu mängus on Iraani äh, tuumaleppega, on äärmiselt oluline. nii et Austria eesistuja teeb kõik, mis võimalik selleks, et koos Federica Mogherini meeskonnaga ja lepingu osapooltega. ja selles kontekstis eh, jätkaksin sellega, et meil on oluline roll, kuna me oleme, meil asuvad äh, oluliste institutsioonide peakorterid, äh, ka Euroopa Julgeolekuorganisatsiooni peakorter, mis äh, jätkab dialoogi ida-lääne suhete teemal. ja tulen tagasi ühe asja juurde, mida mainisin juba varem, et vaja on süvendada suhteid Euroopa ja Aasia vahel, et uus vastav strateegia on võtmetähtsusega element äh, meie tulevaste tihedamate sidemete jaoks äh, kaheteistkümnes ASEMi tippkohtumine on kindlasti üks meie eesistumise aja tippsündmusi. eelmisel nädalal ASEMi äh, liidrid kohtusid Viinis välisministrite äh, ja Aasiani välisministrid ja Euroopa välisministrid tulevad ka kokku selleks, et äh, asju arutada. ja mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat, siis me peame olema valmis igasugusteks sündmusteks, võib-olla te mäletate Nicolas Talevi raamatut Must luik kahe tuhande kaheksandast aastast, et ähm, see käsitles äh, ettenägematuid sündmusi, force majeure'i, on asju, mida tõesti ei saa vältida, teised aga on äh, Äh, sellised, millel on mingi konkreetne põhjus ja me peame olema valmis selleks, mis meid ees ootab. ja ma palusin kolleegidel äh, koostada riskimaatriks, et me oleks valmis. me oleme väga mures äh, olukorra pärast Jeemenis, Gaza sektoris ja Palestiina territooriumidel üldiselt. Austria eesistumise ajal teeme kõik, mis võimalik selleks, et toetada diplomaatilisi jõupingutusi Äh, ta-, äh, tagamaks äh, rahu ja leppimist, mis puudutab koostööd USA-ga ja Atlandi-ülest partnerlust, siis me oleme teadlikud, et ükskõik, mis siin linnas täna pärastlõunal toimub, sellel võib olla mõju, aga praegu me pigem jälgime, kui oleme selle, osa sellest. Mm oluline on äh, mandaadi läbirääkimine Cotonou järgseks äh, leppeks, äh, mis algab järgmisel kuul ja ja tegeleme ka kaks tuhat, aasta kaks tuhat kolmkümmend teis- mm, teemadega ning CELAC-i tippkohtumine, Ladina-Ameerika riigid on väga olulised partnerid eh, meie eesistumise ajal Euroopa Liidu Ladina-Ameerika strateegia jaoks ja nüüd jätkaks eh, julgeoleku ja kaitse eh, valdkonna tegevuskavaga selleks, et tugevdada meie strateegilist autonoomsust, et saaksime olla ambitsioonikamad, oluline, väga oluline on meie võimekus teha koostööd mitmepoolsete partneritega, muuhulgas ÜRO, NATO, Aafri-, OECD ja Aafrika Liit ähm, meie ülesanne on üritada äh, astuda vastu sellele ühepoolsusele, edendada kahe- ja mitmepoolsust ja olla samal ajal teadlik, et äh, sellise nähtuse esile kerkimine, äh, esile kerkimise põhjuseks on teatavad äh, soovid ja ebakindlused kodanike hulgas, mis tulenevad muuhulgas üleilmastumisest, see peaks meid üllatama, mis praegu juhtub esmalt sooviks tänada teid nüüd tähelepanu eest ja kinnitada teile, et et äh, teen meeleldi igas vormis teiega koostööd, äh, võttes arvesse seda õigusloomelist kontrolli, mida teie teostate, ilma milleta Euroopa ei mm, saaks ega peaks toimima. aitäh, proua minister Kneissel! Thank you, minister Kneisel, for the overview. aitäh, minister Kneisel, selle ülevaate eest, millega kavatseb Austria eesistumise ajal tegeleda. tavaliselt on meil lugu selline, et kolleegid esitavad küsimusi ja siis lõpus saate teie neile kõigile vastata. mulle öeldi, et te peate lahkuma pool neli, nii et meil on kakskümmend viis minutit ja kaheksa kolleegi on sõna soovinud kümme nüüd juba. Well, trying, can we try and keep it to one to one and a half? üritage siis minuti pooleteistkümnega hakkama saada, ma tean, et see ei ole lihtne, aga üritage. kõigepealt siis fraktsioonide Kristjan Preeda. aitäh, äh, aitäh, proua minister, et olete täna meiega, et äh, tutvustate Austria eesistumise prioriteete, soovin teile ähm, kõike head eesistumise ajaks tahaksin mainida kahte küsimust. esimene on seotud sellega, mida te nimetate Kagu-Aasiaks. tõepoolest, siin me räägime pigem mm, Lääne-Balkanist. ja ma tahaks teada, et äh, kuidas te hindate Bosnia-Hertsegoviinat seoses äh, sügiseste valimistega ja seoses äh, ränga rändekriisiga, mida Bosnia-Hertsegoviinas praegu kogetakse, viis tuhat inimest umbes on äh, sinna jõudnud. ja teine küsimus, see oli meil päevakorras äh, täiskogul eelmine nädal äh, ja tegemist on Moldaaviaga. eelmisel nädalal võtsime vastu resolutsiooni, milles taotlesime, et Kišinjovi saadetakse mitte ühtegi eurot, enne kui ei ole tagatud äh, demokraatia korralik toimimine seal. Äh, mida teie arvate Moldaavia äh, küsimusest? härra Fleckenstein, palun. Äh... ma jätkan sealt, kus eelkõneleja Kristjan Preda lõpetas. eriti, mis puudutab Lääne-Balkani riike. mul oli väga hea meel kuulda, proua minister, et teie ja teie meeskond võib-olla alguses küll väga ettevaatlikult nõukogus äh, seda kurssi tutvustus, aga mul on hea meel, et te selle kursiga soovite jätkata. Lääne-Balkani riigid on selle ära teeninud, äh, sest tegemist on ka äh, väga tähtsa küsimusega stabiilsuse jaoks sealses piirkonnas ja ka kohtusüsteemi reformiks Albaanias ning ka teistes küsimustes ja tegemist on tegelikult äh, äh, ka usaldusväärsuse küsimusega, ka meie peame oma lubadustest kinni pidama. ma palun teil toetada ka meie sõpru Makedoonias. meil on referendum ukse ees ja inimesed Makedoonias peaksid teadma, et meil on väga hea meel selle üle, et nad Kreeka valitsusega leidsid lahenduse ja tõesti oleks väga hea, kui ka teie liidukantsler võiks sekkuda, sest tema oli ainus aktiivne välisminister, kes tegi valimiskampaaniat ka nende jaoks, kes seda võib-olla isegi ei tahtnud, nii et tõesti oleks väga hea, kui Austria siin selge sõnumi annaks ja ma olen veendunud, et see lõpeb hästi. aitäh, Knut Fleckenstahl ja Charles Tannak, palun, ECR fraktsioon. aitäh! proua Knaisl Te andsite meile tõesti suurepärase ülevaate ülemise olukorra kohta ja ka mina leian, et meil tuleb tõhusat mitmepoolsust toetada ja mulle tõesti ei meeldi selline lühinägelikkus, mida te selgitasite. tõesti, ehm, meil on suur geopoliitiline pilt, millele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama. mulle valmistas mu mitmepoolsuse kohta tehtud kommentaarid, mida tegi USA president, mulle tõesti tundus, et teda äh, ei huvitanud väga kohtumine NATO riikide ja proua Meiga, vaid pigem ootas ta kohtumist president Putiniga. siin on muresid, et sellel kahepoolsel kohtumisel, kui Trump on üksi Putiniga, siis nad võivad tõesti ka Kagu-Euroopas üritada piire äh, ümber joonistada, mina olen Montenegro raportöör ja tegelikult samamoodi ka Krimm on väga tähtis küsimus. Äh, äh, ta oli kunagi osa Austria-Ungari impeeriumist ja kes nüüd teab, kui nüüd USA Krimmi annekteerimist tunnustab, mis siis saab äh, Äh, Donbassist äh, ja ka Republika Srpskast. Äh, need on väga tähtsad küsimused, nii et äkki on teil nende kohta mingeid vastuseid? aitäh, väga lihtsad küsimused, ütleb esimees, järgmisena Ivo Vaigl ALDE nimel. proua minister, tere tulemast me tunneme üksteist veel vanadest aegadest ja mul on väga hea meel, et teie endise ajakirjanikuna äh, tõesti väga laiapõhjalise programmi koostasite. on näha, et selle taga on vaba mõtlemine. ma tunnen väga hästi Austria poliitikat ja võin kinnitada, et te saite äh, suurepärase välisministri ja diplomaadi kingad päranduseks. ma ei hakka äh, Teie prioriteete kommenteerima, need on suurepärased ja hästi struktureeritud. mul on teile nimelt üks küsimus ja selle küsimuse esitan sloveenia keeles selleks, et saaksime siia arutellu veel ühe keele lisada. Euroopa, Euroopa ja očitno v Euroopa tundub olevat äh, poliitiliste muutuste teel ja meile valmistavad mured äh, need muutused me muretseme just sellepärast, et populism on pea tõst-, pead tõstnud, et alandus, äh, hirmude õhutamine ja ksenofoobia on nii laialt levinud. me tahaksime teada, kuidas teie poliitikuna, Austria poliitikuna vastate sellele. kuidas te kavatsete midagi selle vastu ette võtta? kõikide nende nähtuste vastu. me ei soovi, et Euroopa poliitika oleks selline odav populismil ja hirmu õhutamisel põhinev poliitika. aitäh, Ivo Vaigel ja nüüd Roheliste fraktsiooni Rebecca Harms, palun. või ka keegi teine, ütleb esimees. Rebecca Harms, proua minister, mind äh, üllatas see, et äh, idanaabruse kohta ja tõesti selle mandri idariikide kohta mitte midagi öelnud, sest Austria on kritiseerinud siin ka Euroopa Liidu otsuseid ja ka see, mida Charles Tannock siin küsis. sellele lisaks tahaksin teada, kuidas Austria kavatseb seda poliitikat kujundada. meil olid siin rahvusvahelised organisatsioonid nagu näiteks OSCE, mis ja samamoodi Aleksander Hukki, kes äh, käis operatsioonil Donbassis ja tema üt-, vaatlusmissioonil ja tema ütles, et Donbassi äh, see on viimased paar kuud olnud kõige verisemad kogu selle sõjaaja jooksul üleüldse. nii et tahan teada, mida austerlased selle kohta ütlevad nüüd äh, jällegi tegemist on akuutse olukorraga Aasovi meres Venemaa lõhub rahvusvahelist õigust, seal kasutatakse nii-öelda kahuripoliitikat. Vene sõjalaevad on linna varustamise takistanud, nii et suure tõenäosusega olukord mingil hetkel olukorralt väljub ja seda kõike varjatakse jalgpalli Äh, MM-i taha. järgmisena palun härra Hadži Georgiu QNGL fraktsiooni nimel. aitäh. ma arvan, et Euroopal on palju probleeme. ja ma mõtlesin, et kas olete nõus sellega? kõnelejal kadus mikrofon. et me peame vaatama, kuidas nüüd edasi minna selle lepinguga. teiseks tahaksin, et te räägiksite natukene rohkem ka rändeküsimustest ja analüüsiks äh, seda probleemi. kõigepealt Brexit Te ei öelnud selle kohta mitte midagi, kuigi rääkisite pikalt, nii et ma tahaksin teada, et te ka seda küsim-, tahaksin, et te ka seda küsimust kommenteeriksite. ja kas te olete nõus sellega, et Euroopa võib kõikide nende probleemide pärast äh, kokku variseda? aitäh! ja nüüd EFTD fraktsiooni esindajad pole kohal, nii et ENF fraktsioon ja härra Borgetsio, palun. aitäh president ja tere tulemast kõigile. tere tulemast Austria välisministrile. Te tõstatasite siin tõesti väga laia spektri rahvusvahelistest küsimustest ning rääkisite küsimustest, mis valmistavad paljudele valitsustele muret, eriti minu koduriigi valitsusele. ja see puudutab siis eelkõige seda, see puudutab kõiki neid äh, illegaalselt kohale jõudvaid äh, pagulasi ja see, kuidas me üritame inimkaubandusele piiri peale panna. see on nüüd tõesti väga laialt levinud äh, ja see on tõesti midagi, mille puhul ilmselgelt inimõigusi rikutakse ja te mainisite siin neid erinevaid blokke mis juhtub Austria eesistumise ajal? mida te kavatsete ette võtta selleks, et äh, olukorda parandada? tean, et te äh, kiitsite siin volinik äh, Mogherinit, kõrget esindajat, aga need olid ka tegelikult Euroopa Liidu saavutused nii et kuidas me saaksime mõjutada seda, mis toimub ja te mainisite ka seda, et komisjon ei toetanud Marshalli plaani väljatöötamist Aafrika jaoks, sest see on see, kust enamus äh, äh, pagulasi tuleb. James Carver, palun poolteist minutit. aitäh, minister Te tsiteerisite Montesquieu'd eh, ja tahan teada, kas te olete nüüd sellega, kui ma ütlen ka, et Montesquieu ütles, et äh, nõrgad, halvad seadused, mõttetud seadused nõrgestavad ka äh, ja seadusi. Äh, Toomas Hops on samamoodi siin Euroopa valitsust rääkinud, aga mina tahaksin Jeemeni kohta küsida ja Iraani tuumaküsimuse tõstatada. kas te arvate, et tegemist on siin äh, varjusõjaga Iraani ja koalitsiooni vahel või kas tegemist on sisekonfliktiga? ja ma arvan, et see on väga tähtis just selle taustal, mida te just äsja ütlesite. aitäh, James Carver nüüd on igast fraktsioonist keegi sõna saanud, nüüd on veel neli kolleegi, kes soovivad küsimusi esitada, härra Peeter, härra Milen Mon, härra Freund. Ah, härra Meserich, äh, igaüks teist saab minutiks sõna. ja me leppisime juba kokku, et te jääte kümme minutit kauemaks, nii et suurepärane. nüüd kõigepealt Otmar Karas. härra liiduminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Te rääkisite Balkani riikidest, ütlesite, et teile meeldib äh, pigem väljend Kagu-Euroopa, et vaadata kogu regiooni. Lääne-Balkani strateegia üheks probleemiks on see, et viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole tunnustanud Kosovot. mida oleks võimalik teha? Serbia-Kosovo probleem vajab ka lahendust ja see kõik on seotud ka komisjoni ettepanekuga septembri või oktoobrikuust, et välispoliitikas tuleb ühehäälsuselt minna mitmehäälsusele, et mis on need nii-öelda äh, kesksed küsimused, kus meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust selleks, et me jääksime otsustusvõimeliseks ÜRO Peaassamblee äh, äh, samamoodi, kas meil on mingi sõnum ÜRO Peaassambleeks? aitäh ja järgmine austerlane kolleeg Eugen Freund, palun. aitäh, esimees, proua minister. ütlen ka seda, mida liidu kantslerile Strasbourgis juba ütlesin. ma arvan, et ei ole mitte kedagi, kes ei sooviks teile õnne, õnne äh, fortüüni, aga siiski on äh, mõned küsimused, mis äh, mind häirivad näiteks see, et Euroopa Liit oma töövaldkonna juurde ei jää. kogu see Euroopa Liitu valdkond ei ole teie pädevuses. tahaksin teada, kuidas see on nüüd teie pädevusvaldkonda pandud ja mida see tähendab. teine asi, mis mind ärritab ja häirib, äh, nimelt suhted USA-ga kas teil on mingeid mõtteid selle kohta, mida on võimalik teha selleks, et suhteid parandada? ja kolmandaks, see minu mantra, mida kordan kogu aeg, et meil on vaja tugevat ühist välispoliitikat, kas teie toetaksite seda, et äh, nõukogus loobutakse ühehäälsuse nõudest otsuste tegemisel? aitäh, Tamas Mežerich, palun järgmisena. Uh, aitäh, esimees, aitäh, proua välisminister, selle väga laiapõhjalise ettekande eest. mul on spetsiifiline küsimus selle kohta mis puudutab teie tegevusvaldkonda, seda on palju, mis puudutab julgeolekut ja rändeküsimusi, siis parlament töötas välja oma seisukoha äh, Dublini määruse ümbervaatamise kohta. mis on Austria seisukoht, kas te olete kuidagi seda kavandanud ja kavatsete midagi selle aasta lõpuks veel ette võtta ja siis teiseks, kas te võiksite meile kinnitada, et teie koalitsioonipartner valitsuses äh, ei mõjuta kuidagi valitsuse Venemaa poliitikat ähm, ja seda siis Austria eesistumise all, aitäh! Tamas aitäh, Tamas. järgmisena härra Peeterle, palun. aitäh, proua minister. ma olen väga õnnelik äh, teie eesmärkide üle Austria eesistumise ajal välispoliitika valdkonnas ja mul on väga hea meel, et te keskendute nii palju järjekindlusele välispoliitikasse nüüd Lääne-Balkani riigid, selle kohta on palju küsimusi juba esitatud ja minu küsimus on järgmine. Te mainisite Aasiat. kuidas teie hindate suhteid Jaapaniga pärast seda, kui homme kirjutatakse alla kahele tähtsale lepingule strateegilise ja majandusliku koostöö kohta, nii et kuidas see meie tulevasi suhteid mõjutab ja palju õnne järgmiseks kuueks kuuks! Alois Peterle and finally Alois Peterle ja Milan Mon, palun! Eh, gracias, ministra, bienvenida también por mi parte. aitäh, esimees ja aitäh, proua minister ning tere tulemast! ma tuleksin selle juurde tagasi, mida te kohe alguses mainisite, suhteid Ladina-Ameerika riikidega ja see suur ühiskohtumine, EULAT-i kohtumine veel juulikuus ning äh, seal on kaks problemaatilist riiki. Äh, Venezuela ja Nicaragua me töötame nende kohta välja resolutsiooni Venezuela kohta, oleme juba päris mitu resolutsiooni vastu võtnud ja Nicaraguas olukord on muutunud halvemaks. Ladina-Ameerika, Mercosuri riigid on ka tähtsad partnerid. kuidas teie suhtute sellesse suurde mandrisse? Äh, aitäh, proua minister ja ka mina tahaksin ühe küsimuse tõstatada, Lääne-Balkani tippkohtumine toimus eile ja täna ja te ütlesite ka, et äh, Kagu-Euroopa on teie eesistumise raskuskeskmeks ja minu palve on nüüd, et kui me viimastel päevadel oleme väga palju Albaaniast ja Makedooniast rääkinud, et siis nüüd teisel poolaastal Austria võiks mängida kon-, konstruktiivselt äh, vahendajat selleks, et äh, Kosovo ja Serbia saaksid rahumeelselt ühe laua taga istuda Eh, selleks, et siis tõesti kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal saaksid ka need riigid edusamme teha ja me saaksime uusi peatükke läbirääkimistel avada ja ma oleksin väga tänulik, kui Austria, mis on väga tihedalt nende riikidega olnud seotud, ka konstruktiivset rolli nende riikide probleemide aitamisel mängiks ja et me saaksime toetada Belgradis ja Podgoritsas kõiki neid, kes toetavad Euroopa Liiduga liitumist. ja nüüd kuna öeldi, et te saate kümme minutit kauemaks jääda, on teil täpselt kuusteist minutit selleks, et kogu Euroopa välispoliitika läbi võtta. aitäh, väga, kõik olid väga huvitavad küsimused, ma võib-olla vastaks teie küsimusele koos meie Rumeenia kolleegi küsimusega. Kagu-Euroopa, Bosnia-Hertsegoviina valimised ja Moldaavia. ma plaanin oktoobris pärast valimisi minna Sarajevosse selleks, et äh, saada ülevaadet. veebruaris äh, Sarajev, Sarajevos käies viitasin sellele, et valimisõiguse reform on väga otsustava tähtsusega. ma olen oma vestluspartneritelt alati öelnud, et te peate meid aitama. mina vastasin, et äh, aitamine ei ole diplomaatiline kategooria, vaid Ehm, tegemist on sellega, et kasu ehm, on äh, lähenevatest, üksteisele lähenevatest huvidest ja et äh, Bosnia-Hertsegoviinas on oluline stabiliseerumine ehm, ja julgeolekuolukorra paranemine, mis puudutab Moldaaviat, siis ma tean, mida Euroopa Parlament on öelnud selle kohta ja isiklikult ka tegelen sellega, plaanin järgmisel nädalal minna Bukaresti ja ka Kišinausse, aga enne seda reisi Moldaaviasse tahaksin kolleegidega ja Federica Mogheriniga ja tuginedes teie ähm, resolutsioonidele tahan ähm, neist ka juhinduda. Äh, härra McAllister, te mainisite edusamme, mida on vaja teha. jah see ei tohi olla mingi halastusest tulenev otsus, vaid vaja on mingisuguseid eesmärke ja nende täitmist. ja nii meie sellest ka aru saame ja tegemist on näiteks ka viisa liberaliseerimise küsimustega, mis Belgradis on toimunud. Ehm, meie näeme seda skeptiliselt ja Serbia viisa liberaliseerimise poliitika peaks olema kooskõlas sellega, mis toimub Euroopa Liidu tasandil. mis puudutab illegaalset äh, rännet Bel-, äh, Iraanist Belgradi kaudu, me oleme oma muresid äh, neile juba teada andnud ja see on väga otsustava tähtsusega, aga siin on oluline see, et nad täidaksid kriteeriume, et ähm, tehtakse ära kodutöö ja siis on võimalik edusamme teha. see viimasel ülemkogul meie siis ähm, pidasime oluliseks seda, et äh, Põhja-Makedooniaga ja Albaaniaga me saame edasi minna. ja saadik Fleckenstein, teie rääkisite Põhja-Makedooniast, kui ma võin seda tulevast äh, nime kasutada või siis äh, soovisite, et me toetaksime Skopjast, räägime pigem Skopjast. ma olen viimastel kuudel häid suhteid äh, välisministriga ja kui ma räägin äh, kannatlikkusest ja äh, julgusest välispoliitikas, siis need ministrid, välisminister ja peaminister kehastavad seda minu jaoks, ma olen neid kutsunud küll aga Viini ja mina oma ametis äh, teen kõik selleks, et nende kahe julgus äh, saaks vilju kandma. The, the, the, the bigger picture, Trump meeting Putin. suurem pilt äh, Trumpi ja Putini vaheline kohtumi-, kohtumine, mis sellest saab? Äh, teie küsimusega seoses tuli mulle pähe üks äh, kunagisest äh, konverentsist pärit äh, kujutluspilt. ma lugesin ühte Winston Churchilli teksti, minu jaoks oli tema see, kes mõistis isik, üksikisikute omavahelise intiimsuse illusiooni et on selline ettekujutus, et kui kaks inimest omavahel kohtuvad, siis äh, on see kõik väga intiimne, kuid tegelikult on siiski mängus äh, riiklikud huvid. Vasta-, vastamaks nüüd teie küsimusele, ma kohtusin hiljuti ühe Iisraeli kolleegiga, kes on poliitikaanalüütik. ta kommenteeris äh, president Trumpi järgmiselt. tal on instinktid, kuid tal ei ole strateegiat ja tema Äh, teda ümbritsevad inimesed peavad seda kuidagi, sellega kuidagi toime tulema. meie väärtustame neid inimesi, kes mõistavad, mis on siiski äh, jätkuvalt äh, meie huvid, kes ei lange ainult üksikisikute vahelise keemialõksu. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal on, öeldi, et äh, diplomaadid on ainult äh, äh, ainult raha raiskamine ja me nägime sellise suhtumise tulemust tuhande üheksasaja üheksateistkümnendal aastal sõlmitud lepingutes. ma siiski, ma küll mõistan, et siin on siiski risk selles olukorras, aga usaldame neid inimesi, kes selle kõigega tegelevad ja diplomaatilised protokollid äh, tihtipeale ka täidavad oma eesmärki. Ivo Vaigel, väga tore on teid siin jälle kohata pärast nii paljusid aastaid äh, siin. ma mäletan tei-, meie äh, kõnelusi, kui te olite Slova-, Sloveenia suursaadik Viinis ja äh, ja ikka ja jälle äh, meeleldi käisin Ljubljanas ja teistes äh, Sloveenia linnades äh, ajakirjanikuna ja teie küsisite populismi, ksenofoobia, natsio-, natsionalismi kohta, et äh, kuidas teha sellist odavat poliitikat mm, mida selle vastu teha vaja on, kriitilist mõtlemist teravdada, lihtsaid lahendusi ei ole, aga mina isiklikult ei kasuta sõna populism. see on selline inflatsiooniline mõiste ja pigem ma arvan, et meil on vaja tegeleda inimeste igatsustega, mis on olemas, võib-olla ka hirmudega, aga oma sõnavõtus lühidalt viitasin sellele, et meil on vaja taastada oma ühendus kodanikega. ma arvan, et nii mõnigi otsustaja on kaotanud sideme äh, inimestega ja sellega on äh, tege-, ongi just äh, tihti tegemist ja mina üritan ta-, säilitada sidemes, sidet valijatega ja me ei tohiks kunagi oma nurka tagasi tõmbuda, vaid tõesti peaksime inimestele arvati orienteeruma. aitäh! Rebecca Harms, mul on väga hea meel teiega taas kohtuda. ma ei tea, kas te mäletate, aga Frankfurdis Ooderi ääres kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui ma õigesti mäletan, kohtusime e, e, kohtumisel, mis käsitles energeetikapoliitikat ja ma olen võib-olla siin Ähm, liiga palju aega raisanud mingite küsimustega ja mõned asjad välja jätnud, aga aitäh, et andsite mulle võimalust äh, rääkida idapartnerlusest ja Ukraina ja Ida-Ukraina problemaatikast. ma ei ole veel Ida-Ukrainas käinud, aga ma olin kolm päeva Kiievis ja Lääne-Ukrainas äh, jutumärkides. Lvivis äh, selle küsimuse puhul äh, huvitab mind eelkõige see, et kuidas on võimalik äh, Donbassis elavate inimeste igapäevaelu kuidagi elamisväärseks teha, ma räägin siin e, e, elektriga varustamisest, veevarustusest, äh, miinitõrjest. Mm, meil on eriesindaja selle piirkonna jaoks, suursaadik Martin Zaidich kes äh, tegeleb äh, OECD äh, teemadega selles piirkonnas. ja see on just see ennetav diplomaatia, millega seal tegeletakse, millest keegi ei tea, et selline asi üldse olemas on. üks Prantsusmaa kindral ütles mulle, et ennetava diplomaatia eest ei saada kunagi medaleid vapruse eest lahinguväljas, sest ja seal on asju, asjad, mis toimuvad praegu. ja alati, kus võimalik ja meil oli võimalusi vestelda. ma olen oma Ukraina ja Venemaa kolleegiga korduvalt rääkinud ja minu arvates peaks esiplaanil olema see, et kuidas inimesed saaksid oma igapäevaelu kuidagi elada. ja seal on palju põhjuseid, miks asjad ei edene seal ei tule vigu otsida ainult ühe poolelt, aga aitäh, et mulle selle küsimuse esitasite, sest tõesti oma sissejuhatavas sõnavõtus jätsin selle vahele. härra Hadži Georgiu Küproselt ja see küsimus puudutas äh, rännet ja Brexitit. Brexiti kohta ütlen, et volinik Barnier on peamine läbirääkija. mul on temaga olnud kaks kohtumist juba ja selle teemaga me tegeleme oktoobris äh, ja olin äh, veebruaris juba plaaninud äh, külastada Iirimaad. ma tean, et Iirimaa küsimus on praegu kogu Brexiti valdkonna puhul kõige olulisem, aga ma ei julge praegu midagi rohkemat öelda, sellepärast et esiteks volinik Barnier on pealeläbirääkija, teiseks tund-tunnilt toimuvad muudatused Ühendkuningriigis, sellepärast me ei peaks praegu siin äh, Äh, liiga palju rääkima sellest. Te küsisite, et kas Euroopa võiks laguneda? ma arvan, et me oleme näinud juba palju raskemaid aegu. ma mäletan väga hästi kahe tuhande kolmanda aasta kevadet, kui selle taustal, et olid olemas Iraagi sõda, oli tõesti Euroopa Liit väga lõhestunud, ka NATO oli väga lõhestunud Äh, ma mäletan toonast NATO peasekretäri, kes ütles äh, mingil hetkel, et ma ei tea, kuidas asi edasi läheb. et ähm, tõesti oli väga palju lõhestumist äh, paljudes valdkondades. ka täna on meil lõhesid põhja-lõuna, ida-lääs. aga meil on pragmaatiliste, pragmaatiline väikeste sammude poliitika, et las Euroopa tegutseb seal, kus meil on suuremad küsimused, et me ei tohiks siin tõesti tegeleda mingite pisidetailidega, see on minu meelest väga oluline. proua Borghezio. Sua questione sobre il centro di San Paco, il blocco delle partenze, eccetera, eccetera. I may answer in, in, in English because I lack the Italian terminology on, on, on, on many of these, these new words. Uh, definitely we will be unable to make people leave. We are speaking of 65 million refugees. me räägime siin äh, ülemaailmsel tasandil kuuekümne viiest miljonist äh, põgenikust. mis on Austria seisukoht selle teemal? kõik äh, vahendid, mis täna meie valduses on, tulenevad äh, Äh, globaliseerumisele eelnevast ajast. meie lähenemine on minna äh, õiguskaitseasutustega inimeste juurde, mitte see, et inimesed tulevad meie juurde peame mõistma seda, et äh, praegune rändeolukord äh, tuleb kontrolli alla saada ähm, selliste vahenditega, mis on kohandatud äh, ülemaailmsele inimeste liikumisele. kümme-viisteist aastat tagasi oli olukord teistsugune, nii sissetulekulõhe Ehm, kui ka demograafiliste arengute osas. Eh, see praegune olukord ei ole midagi uut, kuid nüüd mõjutab see meid teistmoodi. ja see kõik algas eh, Lõuna-Euroopas ja Itaalias kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me oleme üritanud eh, arendada välja uusi vahendeid, mis täidavad ülemaailmseid vajadusi. järgmine küsimus härra Carver. jah, tegemist on tõesti varisõjaga. ma ei räägi ainult Jeemenist, kõik sõjad, mis toimuvad eh, Iraagis, Süürias, Jeemenis, on varisõjad. viimase eh, viieteistkümne aasta jooksul ei ole mina kasutanud sõna kodusõda, tegemist on eh, varisõdadega. viimasel nõukogu kohtumisel Luksemburgis saime kohtuda Äh, erisaadikuga, kes rääkis äh, Jeemenist väga konkreetselt ja ma kuulasin teda väga hoole, hoolega. Iraan ei olnud äh, enne probleemiks, kui kahe tuhande, kaks tuhat viisteist algasid pommitamised. Jeemen ei ole Vahemere piirkonnas, nad on pöördunud Aafrika poole selleks, et ellu jääda Jeemen on tuhande üheksasaja neljakümne viiendast aastast alates kõige suurem humanitaarkatastroof, mida me näinud oleme. Ehm, me räägime palju Süüriast, Süüria on muidugi, äh, Süüria olukord on muidugi keeruline, kuid äh, Jeemen on täielik katastroof. siinkohal peame tegema koostööd äh, ÜRO erisaadikuga ja kõigiga, kes selle teemaga tegelevad ja nüüd ka Kosovo küsimus. kui ähm, te oleks seda küsimust esitanud, siis ma oleks küsitanud ise, et kuidas ja vastus saab olla ainult, et äh, tuleb kõnelda, kõnelda, kõnelda, nii saan mina aru diplomaatiast ja välispoliitikast, mitte mingitel äh, tingimustel ei tohi dialoogi katkestada ja tuleb mõelda sellele, et need tegevused, mida tehakse ja kahekümne esimesest märtsist olen ma olnud äh, Skopjas ja Belgradis äh, korduvalt ja on olnud väga kahetsusväärne, kui kiiresti äh, seal on õhkkond muutunud selles piirkonnas. kell kaksteist ei aimanud keegi, mis toimub seitseteist kolmkümmend, mitte mingeid viit-, vihjeid ei olnud ja ma arvan, et me peame olema väga tähelepanelikud. ja ja lihtsalt kutsuma inimesi üles olema poliitiliselt tundlikud ja küpsed. me teame, et sellel piirkonnal on rohkem ajalugu, kui nad suudavad ära seedida. vaja on teatavat ähm, pragmatismi ja mitmehäälsust. vaja on tõesti väga hoolikalt analüüsida, et mis suunas asjad arenevad me oleme juba varem kohtunud ja ma vastasin teile mm, toona ja vastan ka täna, et hääletusmeetod äh, on üks asi, aga minu meelest on oluline see, et äh, mil määral need suuremad Euroopa riigid, millel on suurem ajalooline vastutus, Äh, mil määral nad tahavad äh, välispoliitikat ajada kahepoolselt või koos teistega. ma, ja ma ütlen siin ja ma olen seda ka korduvalt äh, äh, avalikult öelnud, mul ei ole mingit probleemi, see on olnud minu isiklik kogemus viimasest seitsest, seitsmest kuust, et järjest vähem ministreid tuleb nõukogu kohtumustele ja see on peamine teema. meil on suurepärased saadik, suursaadikud ja, ja äh, ametnikud, aga tegemist on ministrite nõukogu, et meil on poliitiline komitee ja meil on ministrite nõukogu ja praegu me oleme olukorras, et äh, me kopeerime ametnike tööd, sellepärast et äh, seal istuvad koos samad inimesed. see on oluline. minu kolleegid ja ka mina peame võtma selle aja, mul on võib-olla mingeid muid asju ka ees, aga ma ei ole ammu nõukogu kohtumistel näinud oma ministritest kolleege ja see ongi oluline, et äh, kui pühendunud ma olen mingi poliitilise teema lähendamise osas. Oigen, kas äh, agentide küsimus, äh, et kas, kas äh, Euroopa küsimused kuuluvad minu kompetentsi või mitte, et ähm, tegelikult on tegemist erinevate Euroopa Liidu tegevuskavade äh, Äh, koondamisega äh, peaministri büroosse Austrias ja Austria on teataval määral ja jätkanud tendentsi, mida me tunneme teatavatest teistest äh, ministeeriumitest. ma pean ütlema, et mul on väga suur koormus, mul ei ole üldse mingit tunnet, et mul oleks midagi vähemaks võetud, vaid välis Äh, ministrite nõukogudel käin, olen seal kohal ja sama meeleldi äh, kohtun ma välispoliitilisel tasandil kahepoolselt inimestega, nii et mul ei ole tunnet, et mult oleks midagi ära võetud, vaid äh, need tegevuskavad, mis mul on, et nendega ma saan tegeleda ja väga oluline on inimestega võrdsetel alustel suhelda mulle meeldiks, kui Euroopa oleks äh, eneseteadvam. ja härra Meserich, aitäh, ma, teie olete seal keskel. Kicsit és nem tudom minden, äh, pedig értem. Äh, migration, Dublin Four. ma ei oska väga hästi ungari keelt rääkida, aga ma saan sellest väga hästi aru. nüüd Dublini määrus nagu ma eelnevalt juba ütlesin, need meetmed, mis meil on olemas, kaasa arvatud Dublini määrus, on äh, varasemast ajast. toona me nii-öelda, töötasime nii-öelda illusiooni all, et võib-olla sada, kakssada inimest soovivad saada varjupaika, nüüd on olukord hoopis teistsugune, siis on ka vaja teistsuguseid meetmeid. kui me räägime Venemaast, siis äh, Venemaa on väga paljudes küsimustes meie partner. ja meil tuleb teha koostööd, samal ajal aga ka endale selgeks tehes, kuidas seda nüüd öelda, et milline on ka ge geograafiline olukord. ASEAN, ah. ASEAN, Latinameerika Lo siento <laughs> Aasia ja Ladina-Ameerika, ma väga vabandan, aga mul on kõigest üks minut selleks, et rääkida Ladina-Ameerikast. järgmisel nädalal, kui nii palju kui võimalik, veedan aega Ladina-Ameerika kolleegidega, lootes neid ka uuesti kohata, mõnedega olen juba kohtunud ja ka Peaassamblee on küsimus, millest me räägime kuid äh, saksa keeles öeldakse midagi, pole kindel, kas äh, tõlgid oskavad seda tõlkida, et me peame olema julged ka teatud asju välja jätma. et äh, me tõesti peame arvestama sellest, et meil on siin väga palju mandreid, kellega peame koostööd tegema ja teie olete natukene teistmoodi kaasatud kui mina, kes ma olen pärit väikesest Kesk- või Ida-Euroopa riigist, kes vaatab ka väga erinevatel põhjustel rohkem Kagu-Euroopa poole ja vähem äh, Ladina-Ameerika poole, nii see lihtsalt on, ma väga vabandan, aga nii see on. aga olgem ausad, me peame olema realistlikud, anname endast kõik, aga järgmise poole aasta jooksul tegelen ma ja nii see lihtsalt on rohkem nende küsimustega, mida ma enne esitlesin ja kui soovin mm, seda teha tõesti realistlikult äh, ja tõhusalt, siis ma ei saa olla samal ajal äh, esindatud sama palju ka Kesk-Ameerikas kui ka mujal. Action service and meil on välisteenistus ja nagu ma ütlesin, järgmisel nädalal on EULAT-i kohtumine ÜRO Peaassamblee ja teie mainisite Nicaraguat ja Venezuelat me jälgime olukorda väga tähelepanelikult. meil ei ole enam, Austrial vähemalt ei ole suursaatkonda Caracases, aga USA saatkonna kaudu jälgime olukorda. ja kui küsimus läheb kiireloomuliseks, siis uskuge mind, annan endast kõik, et olla kohapeal. nagu ma juba ka eelnevalt ütlesin, koormuse jagamine, Federica Mogherini asendamine seal, kus vajalik nägin seda nimekirja enne lühidalt, ma ei näinud kohtumist Ladina-Ameerikas, aga kui olukord seda nõuab, siis lähen kohale. ja Ladina-Ameerika on vähemalt isklikult äh, vaadates on tõesti mulle südamelähedane. kas unustasin veel midagi? suur tänu teile teie aja eest, soovin teile palju edu ja loodan, et kohtume varsti uuesti ja seda siis heades oludes. Minister Kneisel, we thank you for this debate and we suur tänu selle arutelu eest, soovime teile palju edu ja õnne. loodame, et Austria aitab meil luua konsensust ja lahendada probleeme Euroopa ja ülemaailmsete poliitikate valdkonnas. nii, kolleegid, oleme juba oma ajast kakskümmend minutit maas. seega sooviksin meie koosolekuga jätkata need, kes ei ole huvitatud Montenegroga seotud eh, ol-, Montenegro olukorrast, eh, võiksid nüüd ruumist lahtu, lahkuda ja ühe minuti pärast jätkame koosolekuga. So, ladies and gentlemen. niisiis, daamid ja härrad. oleme juba kakskümmend minutit ajakavast maas, nüüd liigume viienda päevakorrapunkti juurde. raporti projekt komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Montenegro aruande kohta oleme arutanud eh, juunis Serbia, Kosovo ja Albaania raporti projekte komisjoni president on äh, esitanud ähm, eeldusliku tähtaja äh, kahe tuhande kahekümne viies aasta, mille ajaks võiksid Serbia ja Montenegro olla valmis EL-iga liitumiseks, kuid see kõik oleneb äh, liitumiseelsetest protsessidest. Montenegro on avanud kakskümmend viis kolmekümne ühest ähm, peatükist ja arutelud toimuvad paljudes äh, valdkondades, näiteks organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, meediavabadus. nüüd annaksin sõna meie raportöörile, härra Charles äh, Tänakile. suur tänu, härra esimees. Äh, ma tean, et täna, kui me siin Montenegrot arutame, siis Berliini protsessi alane kohtumine toimub Londonis küll on kahju, et äh, minu riigi nüüdseks äh, endine välisminister ei saanud eile kohal olla, kuid kindlasti soovib Ühendkuningriik osaleda Lääne-Balkaniga, aladega seotud äh, protsessides ka pärast Brexitit. viimaste aastate jooksul olen püüdnud leida tasakaalu progressi kiitmise ja ka mm, puudujääkide väljatoomise vahel. Montenegro on üks äh, niinimetatud äh, heade uudiste äh, lugu. praeguseks aga oleme võib-olla olukorras, kus võiks ähm, liituda soovivatelt riikidelt ka midagi enamat oodata. Montenegro jaoks on kindlasti latt kõrgemal ja ka väljakutsed suuremad eelmisest raportist saadik olen, on toimunud presidendivalimised Ähm, valimisjälgijate ähm, aruande kohaselt äh, järgiti kõiki õigusriigi põhimõtteid. Ähm, tervitatav on ka kõikide parteide naasmine Montenegro parlamenti äh, pärast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal alanud boikotti. minu raporti projektis on ka kirjas, et nad on äh, ilma ting-, eritingimusteta parlamenti naasnud Ehm, tervitatav on äh, ka see, et äh, et kõikide mm, oluliste edusammude tagamiseks on just oluline see, et poliitikud, äh, et kodanike poolt valitud poliitikud ka teeksid oma kohtadel tööd. toimuvalt jätkub Montenegro avalik-õigusliku ringhäälingu organisatsiooni alane arutelu Ähm, siinkohal saab äh, valitsus näidata mm, oma äh, pühendumust äh, täiesti vaba meedia toetamisele. eelmisel aastal tulistati ajakirjaniku Olivera Lakitšit jalga ja teiste ajakirjaniku sead Sadikovitši maja ees oli autopomm. see mõlemad ajakirjanikud äh, tegelesid parasjagu äh, korruptsioonikahtlustuste avalikustamisega ja ilmselt äh, võeti nad sihtmärgiks just sellistel põhjustel. Need on muidugi ekstreemsed näited. ja kokku oli aruande koostamise perioodil ainult üheksa ajakirjanike sihile võtmise juhtu, kuid need on siiski, neid on liiga palju see kõik äh, on seotud ka meie üleskutsega võidelda rohkem äh, korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu. Ähm, meil on hea meel, et selles osas on toimunud edasiminekuid, oleme äh, ka näinud uusi kohtunike ametisse nimetamise süsteemi, ka see on ähm, väga teretulnud samm. ja lõpuks sooviksin mainida ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta riigipöördekatse kriminaalprotsessi ma ei äh, kommenteeri väga põhjalikult äh, toimuvat kohtumenetlust, kuid see, kuidas seda läbi viiakse, äh, näiteks kõik kohtuprotsessid, neid kantakse avalikult üle, see on väga tervitatav. ma sooviksin kokkuvõtteks öelda, et Montenegro äh, liigub äh, õiges suunas, Euroopa Parlamendi jaoks on väga tervitatav õiges suunas äh, tehtavad edusammud ja nüüd on vaid aja küsimus see, äh, millal Montenegro tulevikus Euroopa Liidu liikmeks saab. ootan erinevatest fraktsioonidest kolleegide märkusi. suur tänu! Thank you, Charles Tannock. suur tänu, Äh, Charles Tenak, nüüd annaksin äh, Montenegro delegatsiooni äh, juhile sõna. suur tänu äh,, härra esimees. härra Angulakis ei ole kohal, seega ma äh, edastan ka tema sõnavõtu ja siis omapoolse. härra Angulakis äh, soovib tänada härra Tänakit viimastel aastatel tehtud koostöö eest, ta on äh, Montenegro tõeline sõber ja tema ähm, ja me jääme tema oskusi igatsema. Balkani piirkonna strateegias on komisjon rõhutanud äh, Montenegros toimunud edusamme, kõik äh, Agi kommenteeri peatükid on peaaegu avatud mõnedes valdkondades tuleb edusamm ähm, pingutusi veel suurendada selleks, et Montenegrost saaks kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks EL-i liikmesriik. Ähm, olen nõus äh, raportis mainitud korruptsiooni ja kor-, kuri-, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse äh, punktidega, samuti meediavabaduse äh, tagamisega ja sotsiaalkindluse tagamise suurendamisega Äh, samuti on tervitatavad kõik meetmed äh, diskrimineerimise vastu võitlemiseks tööturul. ja nüüd äh, ütlen paar sõna ka omalt poolt. ja ma soovin öelda, et võtsime suurem osa raporti elementidest ja oleme hõlmanud need ka oma järgmisel nädalal avaldatavatesse järeldustesse. esiteks on väga suu-, väga hea uudis see, et opositsioonipoliitikud on parlamenti naasnud. sest tegemist on väga Euroopa, Euroopat pooldavate parteisidega ja nad, need suudavad äh, mängida olulist rolli, et viia Montenegro et-, lähemale Euroopa Liiduga liitumiseni. Analytic report, analytical reporting of the elections No siin ei toimunud korralikke arutelusid, täpselt ei analüüsitud, mis toimub ja rahval oli väga raske teha informeeritud otsust erinevate kandidaatide vahel. läbipaistvus ja ka valimiskomisjoni professionaalsus äh, oli ka kahtlane, OSCD on teinud siin ettepaneku valimisseadust reformida, ma tean, et valitsus ja parlament tegelevad selle küsimusega, samamoodi nagu ka opositsioon, nii et ma tõesti loodan, et nad tõesti suudavad mõned nendest reformidest läbi viia. meediavabaduse puhul Charles tõi välja need mured, mis meil on aga jällegi tuleb öelda, et arvestades kõike, kõiki neid hinnanguid, tegemist on tõesti valdkonnaga, kus me ei saa öelda, et mitte mingeid edusamme pole tehtud, see oleks vale. nii et jällegi valitsus peab tegema rohkem selleks, et äh, pingutada rohkem selles valdkonnas. ja veel üks küsimus, mida Charles ei tõstatanud oma raportis äh, aga mida tasub tõstatada, nimelt äh, õigus omandile ja omandiõigus. siin Montenegro ametivõimud on täiesti suvalisi otsuseid teinud äh, ja võõrandanud vara nii-öelda avalikus huvis, nagu nad ise ütlevad ja mulle tundub, äh, et seda on olnud võimalik teha sellepärast, et ei ole tegelikult eraomandi kontseptsiooni Montenegro põhiseaduses ja samamoodi ka avalik huvi on tõesti väga ähmaselt defineeritud, nii et ma tõesti loodan, et teatud töö on võimalik ära teha selleks, et tagada omandiõigus ja samamoodi tuleb seda äh, samamoodi tuleb vaadata ka omandi võõrastamise küsimusi kommunistliku perioodi ajal. aga tõesti ka delegatsiooni juhina tahan öelda, et Charles on tõesti väga suure töö ära teinud viimaste aastate jooksul Montenegro küsimuses. ta on tõesti eh, kiidulaulu ära teeninud ja kui tõesti, ma tõesti loodan, et see kõik läheb suure häälteenamusega siis ka läbi. Your... suur tänu, David Martin Montenegro delegatsiooni juhina Äh, esitatud märkuste eest. nüüd äh, saavad sõna teised variraportöörid, kes on kohal. rahvapartei fraktsioon, härra Peeter. suur tänu. sooviksin äh, tänada härra Tänokit järjekordse suurepärase ja realistliku raporti eest Montenegro kohta mul on hea meel näha, et üldiselt on toimunud edusamme, ma ei korda ähm, seda, mida on öelnud teised äh, üksikute valdkondade kohta, kus on vaja veel äh, edasi tööd teha. Montenegro on jälle tõestanud, et edusamme on võimalik teha ja et äh, just seetõttu on neil liitumisprotsessi raames ka nii-öelda ähm, kõrgem staatus mm, on olnud ka edusamme äh, Montenegro ja Kosovo vahelise piiri ähm, haldamise osa, määratlemise osas. mind üllatab see, et äh, et äh, siin on nõue ähm, lahendada piiriküsimused ka teiste riikidega. ma loodan, et Montenegro jätkab äh, oma edukal teel ja olen selle üle väga rõõmus, aitäh! Thank you, Alois Peterle. For the ALDE group, Mr Rados. suur tänu ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Rados. suur tänu, härra esimees äh, ma tänan härra Tanakit äh, väga tasakaaluka ja hea raporti eest. Äh, olen äh, selle hinnanguga üldiselt nõus, Montenegro on viimase aasta jooksul palju edusamme teinud, kuid teadusvaldkondades ei ole toimunud mitte mingeid edasiminekuid. eriti näiteks ajakirjandusvabaduse valdkonnas, mis on üks kõige olulisemaid valdkondi sellepärast et see äh, peegeldab äh, riigi demokraatia tugevust. juba mitmeid aastaid ei ole Montenegros selles valdkonnas edusamme toimunud, äh, ajakirjanikke hirmutatakse, neid rünnatakse, ähm, toimub tsensuur ja palju muud. Montenegro on võtnud viimastel aastatel vastu palju olulisi seaduseid mis on teatud ehm, kodanikuühenduste ja Montenegro Ringhäälingu organisatsioonide rahastamise kohta. Need kõik on olulised osad demokraatlikest struktuuridest, kuid samuti peame me siiski ehm, nägema, kuidas neid seadusi rakendatakse, sest nagu me teame, siis seadusi vastu võtta on väga lihtne, kuid nende rakendamine on midagi muud progress, progressi ei peegelda mitte ainult meedia, vaid ka avalikud hanked, mis äh, on suur korruptsiooniallikas. Ähm, ma mainiksin äh, peatüki kakskümmend viis, mis äh, viitab maa-alade ähm, registreerimise digitaalseid vahendeid digitaalseid vahendeid tuleks kasutada rohkem Montenegros üldiselt ärivaldkonnas, samuti ka avaliku teabe, avalikule teabele juurdepääsemiseks. see ei ole oluline mitte ainult kinnisvara valdkonnas, vaid ka muudes valdkonnades ja veel kord, härra Tänak, suur tänu teile põhjaliku raporti eest. suur tänu ja nüüd rohelised ähm,. härra Mešeritš Äh, suur tänu ka mina õnnitlen äh, au-, raportööri ähm, raporti eest ähm, võib-olla on see raport nii hea sellepärast, et äh, Lääne-Balkani piirkonnas on tegemist kõige lihtsama juhtumisega, kuid siiski raporti koostamine on kunst omaette, seega tõesti õnnitlused selle hea raporti koostamise eest. ma ei soovi liiga palju aega kulutada kõikidele edusammudele, mida me oleme näinud, mida me, millega me rahul oleme ja ma ei räägi väga palju sellist üldsuunast Euroopa Liidu liikmesuse osas, me toetame väga Lääne-Balkani riikide liitumist Euroopa Liiduga. siiski pean tõstatama mõned küsimused. lõikes seitse mainib raportöör, et üks kõige olulisemaid kuritegevuse vastu võitlemise vahendeid on korruptsioonivastase võitluse amet. üks äh, valitsusvälise organisatsiooni liige, kes oli selle nõukogu juhatuses, äh, just äh, kõrvaldati sealt ja see ei ole üksikjuhtum, paljud valitsusväliste organisatsioonide esindajad on sellistest organisatsioonidest kõrvale lükatud, see on murettekitav märk, see ei ole praegu veel küll päris trend, aga see ikkagi tekitab muret ja me sooviksime äh, seda võimalikult palju tõkestada. korruptsiooni vastu edukalt võitlemine, ma räägin siin isiklikust kogemusest, äh, eeldab ka läbipaistvust selles osas, kuidas avalikku raha kulutatakse, ka siin ei ole kõik päris äh, selge. siiski on, on on hea näha, et äh, uued äh, muudatused äh, seadusandluses, kahjuks uued mm, seadused vähen-, vähendavad läbipaistvust sellises valdkonnas, kas või näiteks ähm, valimiseelsetel, valimiseelsel perioodil eelarves tehtud maksete teemal kui Montenegro soovib äh, korruptsiooni vastu võidelda, siis läbipaistvus peaks olema nende jaoks äh, prioriteet. keskkonnakaitse puhul äh, toetame lõike kakskümmend üheksa sõnastust, meil on vaja keskkonnamõju hindamised läbi viia seoses hüdroenergia jaamadega ma lisaksin lõpuks ka äh, valitsuste, presidendivalimiste jälgimismeeskonna liikmena midagi. praeguseks äh, ei ole oluline mitte see, mis toimub äh, valimiste päeval, oluline ei ole see, kui, kui ausad ja puhtad on valimised ise, vaid oluline on see, mis toimub enne valimisi, kui palju on piiranguid kampaaniaperioodil ja selles osas peame me äh, leidma efektiivsemaid vahendeid, et seda hinnata, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, Hatši Georgiev. mul äh, ei ole palju öelda, sest äh, Montenegro on liitumisprotsessi käigus juba väga palju ära teinud. ma tänan härra Tänokit äh, väga tasakaaluka äh, raporti eest, äh, ta on teinud suurepärast tööd. Montenegrol on veel palju tööd ees selleks, et Euroopa Liidu liikmeks saada. kuid olen nõus härra Mesteriksiga selles osas, et paljud, paljudel riikidel on sarnased probleemid Montenegroga ja me peame tegema koostööd nende riikidega, kes soovivad äh, liidu liikmeteks saada. korruptsioon on meie jaoks suur probleem. Kopenhaageni kriteeriumite täitmine on samuti äh, suur probleem. meediavabadus on samuti äh, selles riigis väga suureks probleemiks. avaliku raha avaliku sektori raha kulutamine, äh, seda tuleb teha võimalikult tõhusalt. kokkuvõtteks sooviksin aga öelda, et äh, aruandes äh, on mainitud ka Montenegro liitumist NATO-ga meie seisukohalt. meie seisukohalt ei seosta Euroopa Liiduga liitumine kuidagi ähm, riigi sooviga mõne teise organisatsiooni liikmeks äh, olla. suur tänu! suur tänu, härra Hadži Georgiou! Äh, ENF-i esindajaid ei ole kohal. kas keegi soovib sõna? ei. siis äh, on äh, veel üks sõnasoovija minu nimekirjas, härra Pitsula suur tänu, härra esimees. Äh, mul on hea meel äh, kiita härra Tänakit äh, veel ühe väga tasakaaluka raporti projekti eest. Montenegro on teinud väga paljulubavat lubavaid edusamme, kuid raportis on toodud välja ka olulised probleemid, näiteks äh, suurenenud mõrvade ja vägivalla arvud, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega ja see on mõjutanud äh, kodanike turvatunnet. me peame rõhutama ka meediavabadust, mis äh, ja ajakirjanike hirmutamist. samas on toimunud ka edusamme. Montenegro on avanud kakskümmend viis kolmekümne viiest peatükist ja sellega on Montenegro edukam, kõige edukam kõikidest Euroopa Liidu liidu, liiduga liituda soovivatest Balkani riikidest. on siiski veel teatud puudusi, mis tuleb kõrvaldada, Montenegro peab äh, äh, suurendama piirkondlikku koostööd, lähitulevikus tuleks äh, lahendada äh, naaberriikidega esinevad piiriprobleemid enne Euroopa Liiduga liitumist äh, peab Montenegro lahendama palju probleeme ja kohanema Euroopa normidega. seetõttu peame me Montenegro kodanikega jätkama dialoogi, samuti kogu protsessi edu sõltub äh, äh, valitsuse ja opositsiooni vahelisest suhtest, opositsioon on parlamendis tagasi, mis on väga tervitatav, aitäh! Thank you, Tonino Pitsula. suur tänu, härra Pitsula. kas äh, keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte sellisel juhul äh,. küsin, kas keegi Digineerist on kohal? ma <laughs> ei näe teid hästi, ütleb esimees. palun, sõna on teil. Mr Chairman suur tänu, härra esimees ähm,. hea härra Tänak, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt äh, soovin õnnitleda raportööri äh, raporti projekti puhul. komisjon nõustub teie hinnanguga, mis äh, peegeldab ka meie põhilisi äh, leidmisi aruandes. komisjon soovib äh, Lääne-Balkani strateegia ja Sofia deklaratsiooniga kooskõlas äh, arendada suhteid Lääne-Balkani riikidega. Te ütlesite, et Montenegro on juhtiv riik äh, läitumisläbirääkimiste osas, et äh, kolmkümmend üks peatükki avatud, kolm e-, esialgu suletud, viimane, mis avati, on peatükk seitseteist, majandus- ja rahanduspoliitika ja viimasel valitsustevahelisel konverentsil, kahekümne viiendal juunil toimus see. läbirääkimised jätkuvad äh, sõltuvalt edusammudest, äh, aga edasine, edasisi edusamme on võimalik teha üksnes siis, kui Montenegro jaoks on ähm, väga oluline ähm, õigusriigi põhimõtetes äh, puudujääkide tuvastamine, näiteks inimkaubitsemine, rahapesu ja kriminaaltulu konfiskeerimine mis puudutab väljendusvabadust ja meediavabadust, siis praegune trend, äh, muuhulgas see, et äh, riigi äh, avaliku meed-, avalik-õigusliku meedia direktorit lastakse lahti ja rünnatakse ajakirjanikke, et sellega tuleb tegeleda ja mingeid allahindlusi ei tehta, peatükid kakskümmend neli, kakskümmend viis Nendega tegeldakse edasiste läbirääkimiste käigus. ning lõpetuseks poliitilistest äh, arengutest. me oleme kõigi poliitilisi osapooli julgustanud Montenegros, äh, et tuleb pingeid leevendada ja tuleb tagasi pöörduda poliitilise dialoogi juurde parlamendis. Nad on ja eh, suuremate opositsiooniparteide tagasipöördumine on esimene julgustav samm, mis tõesti peab nüüd ka lõpuks aset leidma ja mulle meeldib, et see eh, sõnum tuleb teilt parlamendist ja komisjon omalt poolt eh, suunab Montenegrot, Montenegro teel Euroopa suunas. edusammud, edenemine peab põhinema tehtud äh, edusammudel ning aitäh äh, teie väga väärtusliku panuse eest. Thank you, Miss Jesus Jimenero. aitäh, proua Jimeno. kas keegi veel sooviks sõna? Äh, välisteenistusest näiteks komisjonist ei ole, seega annan sõna tagasi Charles Tänak-, Tänakile. aitäh, härra esimees. ma tervitan äh, Äh, ma tõesti tervitan neid väga sooja sõnu kolleegidelt, ma jagan Davidi äh, lootust, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal saab et äh, saab Montenegro liituda, ma tõesti ei uskunud oma kõrvu, kui te rääkisite eraõigus, eraomandiõigusest ja kuulsin seda sotsialistidelt yes ja ma muidugi kuulsin, mis te ütlesite valimiste läbiviimise kohta selles osas, et ei ole piisavat avalikku arutelu ja et ehm, et millised kandidaadid on üldse üles seatud nende vahel valitsemiseks. ja lõik kakskümmend üks ja Alois Peterle ähm, äh, märkus, mis puudutab piiri äh, demarkeerimist äh,. ma olen varasemates äh, raportites käsitlenud piiriteemat, võin selle juurde tagasi juurde, tagasi tulla ja meedia on paljude asjadega tegelenud, ma arvan, et ma olen nendega ka tegelenud. ma ei, ei tegelenud äh, lõikes kakskümmend viis äh, spetsiifiliselt äh, maakatastriga, elektroonilise maakatastriga ja härra Meserich rääkis korruptsioonivastase võitluse ametist ja e, inimeste vallandamisest, mul oleks vaja selle kohta täiendavat teavet, aga ma muidugi toetan seda, et seda ametit tuleks tugevdada ja tuleks läbipaist-, tugevdada, tugevdada, kui tegemist on äh, avalike lepingutega, ma olen minevikus äh, härra Lunatšek, proua Lunatšekiga palju võidelnud selles osas, et kui palju äh, tähelepanu tuleks pöörata äh, keskkonnaküsimustele ja Montenegro on ise alati väga e-, eesrindlik selles küsimuses. aitäh härra Hadži Georgiole, NATO teema on samuti äh, olnud pikaajaline tüliküsimus e-, eelnevate kuue liikmetega aastate jooksul see on üks asi, mida tuleb hääletada, ma täiesti aktsepteerin, et NATO ja Euroopa Liit on täiesti erinevad, aga sellest hoolimata on tegemist mitmepoolsete organisatsioonidega, mis kaitsevad demokraatiat mei- ja meie ühiseid väärtusi ja ma arvan, et NATO-t praegu eriti rünnatakse eh, üllatavatest suundadest ja meie peaksime toetama euroatlantilist eh, liikumist eh, Montenegro poole, et Montenegro on NATO-s ja Euroopa Liitu astumine on loodetavasti järgmine samm. aitäh Charles Stanokile viimaste kommentaaride eest aitäh kolleegidele äh, teie diskussiooni panuste eest ja tuletaksin teile meelde järgmisi samme. kolmekümnes august kell üksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, järgmine äh, läbi, arutamine toimub kahekümne seitsmendal septembril ja siis äh, kaheksandal või kümnendal oktoobril toimub komisjonis hääletus ning täiskogule läheb see novembris, aga see tuleb veel üle kinnitada ja nüüd jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde, tegemist on sellega, et oleme viisteist minutit tagasi teeninud ja tegemist on Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvega Kõik jaod. tuletan meelde, et nagu igal aastal räägime kahest aga väga tihedalt seotud elemendist. esiteks teeme muudatusettepanekuid komisjoni esitatud eel, eelarve eelnõule ja teiseks äh, te koostame arvamuse vastava resolutsiooni kohta. tahaksin anda sõna raportöörile härra Benifeile, et ta tutvustaks meile oma arvamuse projekti ja oma arvamusi, arvamust äh, eelarvest ja võimalikke muudatusi. lugupeetud kolleeg, teil on sõna. aitäh. aitäh, härra esimees tahaksin tänada kõiki kolleege ja äh, äh, siin on väga hea tegeleda prioriteetidega, tahaksin tänada siin äh, eelarvekomisjoni kolleege, kes on teinud koostööd meiega, kes on võtnud arvesse väga paljusid meie muresid ja tegemist on äh, väga otsustava faasiga mm, eelarve asju, küsimuses. me täna arutame siis äh, äh, meie arvamust ja nõukogu tekst on ju me meie töö aluseks, mis puudutab siis arvamust, siis ähm, Äh, viimastel aastatel on liikmesriikidel olnud äh, mõned väga halvad harjumused, näiteks äh, tehakse eelarvelisi kärpeid lihtsalt selleks, et raha kokku hoida, me jätkame oma võitlust selleks, et kinnitada, et on vaja, et Euroopa Liidul oleks võimalus edasi liikuda, intensiivistada tegevust välisteemadega ja kuna meie arvamuse maht on piiratud, siis pidime keskenduma kõige olulisematele prioriteetidele. Äh, muretsesime selles osas, et äh, rubriigis neli äh, vahendite suurenemine oli seotud eelkõige Türgi pagulasrahastuga ja seetõttu manööverdamisruum selleks, et reageerida võimalikele teistele kriisidele, on väga piiratud. vaja on näha ette täiendavaid vahendeid Lääne-Balkani riikidele, Balkani strateegia raames, mis algatati veebruarikuus ja äh, liitumiseelne abi kaks, IPA kaks, vaja on äh, suurendada olemasolevaid vahendeid kodanikuühiskonnale, samuti on vaja säilitada Türgi äh, pagulasrahastu äh, rahastamine, et jääks alles sama proportsioon äh, rahastamisel ähm, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, üks miljard Euroopa Liidu eelarvest ja kaks miljardit liikmesriikide poolt. ja pagu-, naabruspoliitika puhul oli äh, väga suur surve äh, rahastamisvahendile seoses Süüria ja Aafrikaga, nii vaja on toetada rohkem äh, äh, Ukrainat ja Tuneesiat äh, ja rahastada rohkem Liibüa stabiliseerimist, vaja on parandada ka demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendit selleks, et kaitsta inimõiguste kaitsjaid, kes on oma režiimide surve all ja nõuame, et suure, suureneks liidu toetus äh, Lähis-Ida rahuprotsessile ja järgnevate päevade jooksul äh, esitan terve rea muudatusettepanekuid selleks, et seda teksti veelgi täiendada, sest tegemist ei ole veel äh, lõpliku tekstiga ja tu-, ja võtan siis arveseks teie kirja, mille saatsime eelarvekomisjonile, millest just enne rääkisin, nii et tänan kõiki kolleege teie panuse eest sellele tekstile ja mul oleks väga hea meel jätkata seda koostööd, mis meil seni on olnud, aitäh! Grazie, senor Benefei. And now we come to the... aitäh, härra Benefei! ja nüüd saavad sõna kõnelejad vastavalt meie nimekirjale. meil on siin ainult üks kõneleja, üks sooviavaldaja, kaks. nii et kõigepealt sellele meie ainsale Dan Kristjan Predale. aitäh. ma konstateerin, et siin on kokku viis komisjoni liiget. ja ma soovin kõigile eh, head puhkust. ja mis puudutab eh, seda eh, arvamust, mille on koostanud meie kolleeg Benifei, siis just tunnustasin teda, äh, tahaksin teda tunnustada esimese äh, arvamuse eest, mis puudutab äh, rahastamist. ma olen temaga nõus enamuses selles osas, mis puudutab järgmise aasta eelarvet, neljanda rubriigi osas. tõepoolest, vahendite suurenemine selles rubriigis on hea samm õiges suunas, aga ma lisaksin, et oluline oleks märkida, et see suurenemine eelkõige tähendab Türgi pagulasrahastu suurenemist ja meil on väga vähe mänguruumi reageerimiseks äh, kriisidele meie lähipiirkonnas kui maailmas. ja ma olen väga mures äh, sellepärast, et äh, vähenevad vahendid, mis on suunatud Lääne-Balkanile ja me ei saa oma kohustusi vastavas piirkonnas usaldusväärselt täita. see Kagu-Euroopa, millest Austria välisminister just rääkis, kui me vähendame sellele piirkonnale ette nähtud vahendeid, tegemist on võtmetähtsusega valdkonnaga äh, Euroopa tuleviku jaoks, kõigi äh, riikide jaoks ja mind äh, paneb muretsema, kas see äh, Äh, suurenenud surve Euroopa äh, naabruspoliitika instrumendile. ja ma kutsun samuti üles suurendama Euroopa ühise julgeolekupoliitika äh, vahendeid, mida on vähendanud, vähendatud võrreldes komisjoni eelarvega. ja siis ka stabiilsus see ja rahu rahastamine Äh, selle jaoks tuleks ette näha piisavad vahendid. ma tahaksin tervitada Euroopa kaitseprogramme ja neid äh, kaitsepoliitika e e ettevalmistavaid programme, mis võiksid mängida olulist rolli tulevikus ja variraportöörina äh, loodan, et meil saab olema väga hea kolleeg, kolleeg äh,, väga hea koostöö kolleeg Brando Benifeiga äh, ja et me jõuame äh, hea arvamuse koostamiseni, et aitäh mm, kõigile, aitäh härra esimehele. Thank you, Kristjan Preda. aitäh, Kristjan Preda. järgmisena saab sõna Sabine Lösing, palun. aitäh. kõigepealt ütlen, et räägin saksa keeles, ütleb kõneleja ma tahaksin üles näidata solidaarsust tõlkidega, kes täna siis kolmekümne kuuendat päeva streigivad ja oma töötingimuste eest võitlevad. härra Benifei, aitäh teile, teen lühidalt. suures plaanis oleme me väga paljudes küsimustes nõus teiega, eriti mis puudutab Türgi rahastut me toetame seda, mis te olete siia kirja pannud, aga me näeme, me üleüldiselt suhtume usaldusfondidesse väga kriitiliselt, seda sellepärast, et ei ole nad piisavalt läbipaistvad ja ka sellepärast, et me ei tea täpselt, mida rahastatakse. eriti oleme me vastu Aafrika usaldusfondile. punkt seitse teie arvamuses. olen teiega nõus et meil on vaja rohkem toetust konfliktide lahendamiseks. aga siin tekib küsimus, et kas tõesti on alati puudu ainult vahenditest, rahast või on meil puudu ka õigest poliitikast ja poliitilistest kurssidest, näiteks Ukraina meie arvates seda ei ole võima-, Ukrainat ei ole võimalik aidata neoliberaalse poliitikaga, eriti kui ei võidelda seal korruptsiooni vastu. Tuneesia. Tuneesia on siiamaani saanud majandusabi äh, IMF-i laenude kaudu, aga samal ajal mingeid edusamme riigis pole tehtud, otse vastupidi. ja Liibüa äh, meil on vaja seal korralikku rahupoliitikat koos lepitusega. meil ei ole vaja relvaeksporti Liibüasse ja Liibüast ei tohi saada Euroopa Liidu uksehoidja. ma arvan, et on häbiväärne see, kui Euroopa Liit räägib äh, humaansusest ja sellest, et on vaja võidelda inimõiguste eest Liibüas ja Põhja-Aafrikas, aga on lugu selline, et äh, vahendeid pumbatakse nendesse riikidesse selleks, et eemal hoida inimesi, kes seal ootavad Euroopasse pääsemist, aitäh! suur tänu, proua Lösing! kallid kolleegid, kas keegi soovib veel sõna saada? palun, hästi lühidalt. ütleb äh, härra Kaan Äh, suurepärane töö, Fernando, väga selge raport. ma arvan, et me saame siin teha veel muudatusettepanekuid äh, selleks, et seda veelgi paremaks muuta, aga Fernando on suurepärase töö ära teinud. Thank you and I think we can all echo this good work by.... aitäh selle tehtud töö eest, äh, Fernando Benifei. ja nüüd Mark Johnson Äh, Digineerist direktor, palun, kus te istute, kust te pärit olete, Ühendkuningriigist või Iirimaalt? Iirimaalt, vastab kõneleja. aitäh, esimees, aitäh, raportöör. see arvamus äh, tuleb väga õigel ajahetkel äh, eelarvemenetluses, sest nõukogu on äh, läbi vaatamas oma ettepanekuid ja homme Koreperis arutatakse eelarve eelnõud ja võetakse siis vastu ka Koreperis arvamus komisjoni eelarve eelnõu kohta. kaks küsimust, mis nõukogu aruteludes välja tulid ja mis kohe kindlasti mängivad ka eh, järgnevates eh, etappides väga tähtsat rolli, on need kõigepealt Lääne-Balkani riigid, mida on siin juba ka paar korda mainitud, ja samamoodi Türgi. tahaksin Türgi puhul öelda seda, et väga raske on tõlgendada neid dokumente ja ma tõesti tahaksin natukene selgitada seda ettepanekut, mida me tegime. ja tahaksin teile ka infot anda viimaste arengute kohta nõukogus kui me räägime eelarve ettepaneku ettevalmistamisest, siis äh, tavaliselt me lähtume numbritest, äh, mis on paika pandud strateegiadokumendis ja tõesti, see oleks tähendanud seda, et Türgi oleks päris suure summa saanud, kuid eelmisel aastal öö, äh, oli meil eelarve kokkulepe, mille kohaselt sada seitsekümmend viis miljonit eurot vähendati seda komisjoni ettepanekut äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta. see tähendab seda, et meie eelarves eelmisel aastal oli sada seitsekümmend viis miljonit eurot vähem Türgi jaoks, kui me olime välja pakkunud. sada viis miljonit sellest kulutati teistele eesmärkidele, seitsekümmend miljonit pandi reservi. sellele lisaks selle aasta alguses äh, me äh, vastavalt IPA määrusele viisime läbi tulemusanalüüsi ja seega Türgile eraldatavaid vahendeid vähendati veelgi seitsmekümne kaheksa miljoni võrra ja see tähendab seda, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, Türgile eraldatavaid vahendeid vähendati kahesaja viiekümne kolme miljoni võrra nii et me ilmselgelt äh, arvestasime sellega, mida parlament ütles eelmisel aastal ja sa, ja samamoodi lähtusime tulemusanalüüsist ja kui volinik Hahn osales strateegilisel dialoogil just selle strateegiadokumendi üle, siis öeldi, et vähendatakse veelgi ja see on täpselt see, mida me oleme teinud äh, Türgi rahastu jaoks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve ettepanekus, nii et kui me oleksime vaadanud, äh, kui kaugele oleme jõudnud finantsprogrammeerimisega, siis me oleksime pidanud tegema ettepaneku, et äh, Türgi saab kuussada viiskümmend miljonit, natuke vähem kui kuussada viiskümmend miljonit. ja tegelikult see summa, mille me Türgi jaoks välja pakkusime, kui me võtame välja pagulasrahastu summa, mis on väga tähtis punkt, siis see summa, mille me välja pakume, on kakssada viiskümmend kaks miljonit eurot vähem, mis tähendab seda, et tegelikult Türgi jaoks kokku on ette nähtud natuke vähem kui kolmsada miljonit eurot. nii et kokku läheb siis kolmsada üheksakümmend viis miljonit Türgile. ma rääkisin eelarveridadest ja on tõesti väga tähtis seda natukene selgitada, sellepärast et need vahendid, mis meil on Türgi jaoks ette nähtud, on kolme erineva eelarverea peal. ja on üks eelarverida või tegelikult kaks eelarverida, mis on minu peadirektoraadi valdkonnas, see on kõigepealt äh, peatükk kakskümmend kaks kus räägitakse poliitiliste reformide toetusest ja Euroopa Liidu õigustikuga õigustikule ülemineks ja teine rida puudutab majanduslikku ja sotsiaalset arengut ja siis on meil kolmas eelarverida, mille eest vastutab põllumajanduse peadirektoraat ja seal on pealkiri sama, nimelt majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetus ja see on täpselt see IPA kulutus ehk see on maaelu arengule tehtavad kulutused äh, äh, kandidaatriikides. ja lisaks meie kärpedele kakssada viiskümmend viis miljonit meie ettepanek, kakssada viiskümmend kolm miljonit meie programmis äh, vastavalt strateegiadokumendile võttis nõukogu vastu seisukoha äh, Äh, küll töörühma tasemel ja pole mitte mingit põhjust arvata, et ka ministrid selle varsti vastu võtavad oma seisukohana eelarve kohta. ja seal öeldakse, et tuleb veelgi Türgi vahendeid vähendada ja see tähendab seda, et peaaegu sada nelikümmend seitse miljonit eurot vähendatakse veelgi. ja see kärbe puudutab ainult esimest eelarverida, mida ma mainisin ja see esimene eelarverida on toetus poliitilistele reformidele ja siis Euroopa õigustikule üleminekuga. kui see seisukoht on ka ametlikuks seisukohaks, siis see tekitab meile probleeme, sest tõesti, see eelarverida on eelarverida, mille kaudu me toetame Türgi osalemist Euroopa Liidu programmides. nii et ma räägin siin Erasmusest äh,, fiskaalase programmist, äh, räägin tolli küsimustest, narkootikumide vastasest võitlusest, õiguskaitseorganite töö toetamisest ja toetamisest, mida me anname äh, kodanikuühiskonnale, nii et äh, me tõesti sellelt eelarverealt toetame Euroopa Liidu programmidega liitumist ja see on meie rahvusvaheline kohus, see on Euroopa Liidu ja Türgi vaheliste rahvusvaheliste lepingute sisuks, nii et sellest tuleb kinni pidada. nii et see nõukogu ettepanek praegusel hetkel valmistab meile tõesti suurt muret. ja tahaksin meenutada, et kui parlament ei pööra tagasi seda otsust äh, nõukogu otsust, kui mingit muudatusettepanekut ei tehta selle kohta, siis see kärbe toimib. nii et kui minnakse lepitusele, siis enam sellest ei räägita. aga teiselt poolt ja ma tõesti usun, et siin on erinevaid arvamusi, aga teiselt poolt, kui parlament soovib ka Türgile eraldatavaid vahendeid kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal aastal vähendada siis ma kutsuksin parlamenti üles mõtlema ka selle peale, et millistes eelarveridades tuleks vahendeid vähendada, sellepärast et see eelarverida, millele nõukogu on praegusel hetkel keskendunud, on see eelarverida, mille puhul meie leiame, et tegelikult me aitame Türgit, äh, mitte vastupidi. teine punkt, mille ma tahtsin tõstatada, puudutas äh, äh, Lääne-Balkani riike me vähendame Türgi vahendeid kahesaja viiekümne kolme miljoni võrra, sellest kakssada miljonit panime me Lääne-Balkani riikidele. nii et kui me võrdleme strateegiadokumenti ja finantsprogramme, mis meil olid aasta tagasi, kus me pakkusime kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve eelnõus välja summad, siis nüüd on seda summat kahesaja miljoni võrra suurendatud. Need vahendid on praegusel hetkel äh, Äh, mitmeriigiliste programmide alla ja nagu öeldud, jällegi reformide osas on vähendatud. ma tahaksin selgitada, et fin-, äh, programmi perioodi alguses me nägime sada kaheksakümmend viis miljonit ette programmide jaoks. eelmise aasta eelarve menetluses seda summat kümne miljoni võrra suurendati selleks aastaks ja tegelikult see nii-öelda tunnetatud vähendamine on vähendamine selles suurendatud eelarves. nii et need on need kaks punkti, mis ma tahtsin välja tuua. tahaksin väliseste komisjonile öelda veel nii palju, et Digineer on valmis ükskõik millist toetust teile andma, mis teil on vaja, selgitusi ettepanekute kohta mida teil on võib-olla vaja ja me oleme tõesti valmis seda tegema, aitäh! Okay, thank you, Mr Johnson for your detailed remarks. suur tänu, härra Johnson, nende põhjalike märkuste eest. Ähm, kas ähm, härra Benifei soovib vastata? jah, soovin ähm, tänada kõiki kolleege koos tehtud töö eest ja äh, teie lahkete sõnade eest täna Digineeri äh, märkuste koha pealt sooviksin öelda, et äh, ilmselgelt on, et need mured on täiesti mõistetavad. meiega oleks palju lihtsam äh, sellel teemal nõukoguga koostööd teha, kui te meie komisjonile ja eriti minule raportöörina edastaksite rohkem üksikasju. jah, komisjonile, nagu ma ütlesin raportööril oleks sellest teabest muidugi eriti palju kasu, kuid läbipaistvuse huvides tuleks edastada ka komisjonile. meil oleks vaja rohkem üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas te näete ette kodanikuühiskonna toetamist, millistel eelarveridadel ja võiksite mainida ka seda, võiksite rääkida ka programmide kasutamise võimalusi kui te saaksite äh, seda meile täpsemalt selgitada, kuidas äh, seda raha kasutatakse, oleks ka meil lihtsam nende teemade kallal töötada teie enda esitatud loogika põhjal. seega meil on, meil on vaja üksikasju lähemalt uurida ja suur tänu teile teie märkuste eest! suur tänu. ma tervitaksin vahepeal äh, väga erilist külalist, Saksamaal on kuusteist liidumaad ja kõige erilisem neid Alam-Saksimaa. Reinhold Hilbers, äh, Saksi, Alam-Saksimaa rahandusminister on siin, nii et tere tulemast me, kas on veel märkuseid selle kohta, kui ei, siis võtame otsad kokku ja meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esmaspäev, kuusteist juuli. ja ka eelarve muudatusettepanekuid võite teha ja mulle öeldi, et muudatusettepanekuid saab teha ainult inglise keeles ja loodetavasti kahekümne üheksandal augustil siis hääletame komisjonis selle üle. päevakorrapunkt number seitse, muud küsimused, on teil midagi tõstatada? ei ole, siis järgmised koosolekud toimuvad kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal augustil ning nüüd kuulutan meie koosoleku lõppenuks ja täpselt kell viis jätkame laiendatud juhatusega, kus osalevad siis ainult Ahveti komisjoni koordinaatorid ja juhatuse liikmed. aitäh, ilusat õhtut ja nautige jalgpallimängu!